nii nüüd ei, proua Andrikienet ei ole kohal ja see raport läheb hääletusele samuti kolmapäeval ja proua Andrikiene raport puudutab ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja Euroopa Liidu rolli selles, selle osas hääletatakse kolmapäeval ning see tähendab seda, et me läheme nüüd otse edasi järgmise raporti juurde, see on riigi majandus, majandus ja rahaliidus kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, Donato Katardi, teil on neli minutit, palun. president, proua volinik, kolleegid, aasta tagasi otsustasime, et et riigi rahanduse küsimused tuleks kombineerida aastateks kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kaheksa ning oli mitu põhjust, miks me seda tegime Te,, seda, miks seda teha, aga me veel ei teadnud, kui suurte muutustega tuleb meil silmiti seita seista, kui juba siis saime aru, et kui teeme analüüsi kahe aasta kohta, siis saab pilt selgem ning see raport, mis homme esitatakse, on ka üsna kõikehõlmav. on üsna selge, et riigi rahandusel on väga suur seos finantskriisiga ja majanduskriisiga. vaadake, kuhu on, kui palju on kulutatud riigi ressursse palkade, pankade päästmiseks ning äh, kui palju tuleb kasutada raha selleks, et kaitsta VKE-sid ja Euroopa Liidu kodanikke selle majanduskriisi negatiivsete tulemuste eest, kusjuures samal ajal ei tohi nõrgeneda meie kohustus tulevaste põlvkondade osas. meie eesmärgiks on tulla välja äärmiselt stabiilse plaaniga, mis võimaldaks reageerida kõikide kriiside puhul me jätkuvalt jääme seisukohta, et jätkusuutlik riigi rahandus on äärmiselt olulise tähtsusega riikidele individuaalselt, kuid samuti on see oluline Euroopa Liidu sotsiaalse mudeli säilitamiseks. me peame vähendama maksukoormat, eriti madalama sissetulekutega inimeste maksukoormast, samuti pensionäride maksukoormat, samuti peame arvesse võtma rahvastikus toimuvaid muutusi, demograafilisi muutusi ja seega me ei tohiks teha ebaõiglasi vähendumisi või jaotama ümber eelarveridu. üks väga kasulik metoodika on Euroopa Parlamendi poolt välja käidud eelarve koostamise metoodika, aga seda ei ole veel täielikult rakendatud, kuigi see on metoodika, mis suurendab läbipaistvust ja võimaldab kodanikel paremini asjadest teada saada ning samuti rohkem endale vastutust võtta. me peame selle kriisiga väga otsustavalt tegelema. kui sekkumine riiklikusse sektorisse on muutunud äärmiselt vajalikuks, siis me peame seda tegema, kuid samas peame vältima nende vigade tegemist, mis oleksid teistkordsel tegemisel veelgi vähem lubatud. me peame liikuma uute arengumudelite poole, mis on jätkusuutlikumad ja keskkonnasõbralikumad ja kui me räägime koordineeritusest Euroopa tasandil, siis me peame jät-, rääkima paremast haldusest, me peame maksuparadiiside vastast võitlust tugevdama ja nii edasi. mis puudutab ettevõtete toetamisi, siis me peame hindama nende tule, selle tulemust konkurentsile, sellele, kuidas toimib üldiselt meie turg, et oleks tagatud võrdsed tingimused kõikidele ja nii edasi ning stabiilsuse ja kasvupakti ülevaatamine võimaldab meil ka omada kontrollitud paindlikkust ja selle paindlikkuse rakendamist pikas perspektiivis. me peame saat-, vaatama mikroökonoomse majanduslikku poliitikat, eriti strateegilistes sektorites ning samuti peame niisuguste asjadega seoses nagu eurobond, raport sai üldiselt majanduskomisjonis toetuse osaliseks ning seda toetasid ka enamik poliitilisi fraktsioone. ma tõesti loodan, et homsel hääletusel saame positiivset tulemust. suur tänu, Donata ja palun proua volinik Vassiljev. komisjonil on hea meel näha seda proua Gotardi raportit ning selle sisu läheb väga hästi kokku komisjoni kahe raportiga riigi rahanduse kohta riigi rahandus, majandus ja rahaliidus kahe tuhande seitsmendal aastal, kahe tuhande kaheksandal aastal. komisjon on nõus ka viimase kolme parandusettepanekuga, mis esitati jaanuari alguses. me oleme veendunud, et ümber vaadatud stabiilsuse ja kasvupakt on siiamaani toiminud täpselt nii, nagu ta peaks. eriti arvestades, et nii mõnedki liikmesriigid on teinud märkimisväärseid pingutusi, et oma kohustusi selle stabiilsuse ja kasvupakti kohaselt täita ning selle pakti sätt-, välja toodud sätteid on rakendatud väga asjakohaselt ning mitte mingisuguseid probleeme ei ole tekkinud. samas rõhutab raport ka väga viletsat perspektiivi Euroopa Liidule ja e-, Eurotsoonile kahe tuhande üheksandaks aastaks. majandusareng on, on tõsiselt aeglustunud, nii et sel aastal oleme me silmitsi majandusseisakuga ning ka majandusperspektiivid kahe tuhande kümnendaks aastaks on üsna hirmutavad. Euroopa Komisjon on nõus Euroopa Parlamendiga ning me toetame neid rahanduspoliitilisi meetmeid, mille rakendamine on olnud äärmiselt olulise tähtsusega. samas aga ma, rahanduspoliitika peab jätkuvalt olema jätkusuutlik ja selles põhja, selles küsimuses on komisjon ühte meelt samuti parlamendiga ja jätkuvalt rõhutab, kui oluline on pidevalt majandusperspektiivi, majanduse perspektiive ja majanduse jätkusuutlikkust hinnata. komisjon annab oma järgmise maja, äh, rahanduse hinnangu välja kahe tuhande üheksanda aasta sügisel. samuti oleme nõus sellega, et avalikud kulutused tulevad ümber orienteerida selleks, et parandada avalikus riiklikke kulutusi ja viia nad rohkem, ühtlustada neid rohkem Lissaboni strateegiaga. rahanduspoliitika peab olema üks osa Euroopa ühtsetest poliitilistest suundadest, me peame korrapäraselt ja süstemaatilisemalt hindama riiklike kulutuste jätkusuutlikkust ja võtma arvesse toimimispõhist tegevust. suur tänu! suur tänu! homme hääletatakse ka seda raportit tavalisel ajal ning siis me läheme edasi järgmise raporti juurde, see puudutab äh, Barbara Veileri raportit ettepaneku kohta võtta üle, rakendada, jõustada direktiiv kaks tuhat viis üheksakümmend kaks, mis käsitleb ettevõtjate ja tarbijate vahelise tehinguga seotud ebaausaid kauba